teatis äh, terrorismi ohvrite kaitse kohta. annan sõna komisjoni esindajale. proua volinik Jankovska, äh, palun. lugupeetud parlamendisaadikud, hiljutised rünnakud Pariisid äh, näitasid veel kord, milline on terrorismi äärmuslik pale me teame, et viimastel aastakümnetel on mitmetes liikmesriikidest olnud väga traagilisi sündmusi Hispaania, Eesti, äh, Ühendkuningriik, Holland, Kreeka, Bulgaaria, Taani ja teised riigid. kaks tuhat kaksteist ohvrite direktiiv, mis eelmisel aastal rakendus liikmesriikides, on oluline vahend ohvrite õiguste kaitse tagamiseks Euroopa tasandil. seal on konkreetsed meetmed kõikide ohvrite kohta, mis puudutavad abi, mis võtavad arvesse individuaalseid vajadusi iga äh, vägivalla ohvri osas. seal ei ole spetsiaalseid äh, meetmeid, äh, mis viitaks terroriohvritele Äh, inimesed, kes on äh, kaotanud oma elu traumatiseeritud või vigastatud rünnaku tagajärjel, ohvrid äh, sellistel puhkudel vajavad vajali-, spetsiaalselt abi, mis vastab nende konkreetsetele vajadustele ja konkreetsele kuriteole ja seetõttu komisjon otsustas sisse tuua konkreetsed sätted terrorismi ohvrite kohta, mis puudutab direktiivi Äh, rakendamist teisel detsembril. põhiliseks eesmärgiks on kriminaliseerida terrorirünnakud ja sellega seonduvad kuriteod, mis puudutab reisimist ja väljaõpet terrori eesmärkidel ning raha, terrorismi rahastamist, unustamata terroriohvrite olukorda. see puudutab konkreetsemalt terrorismi ohvrite vajadusi see direktiiv nõuab, et liikmesriigid peavad tagama, et terrorismi ohvrid peavad saama vahetut äh, juurdepääsu äh, professionaalidele, kes äh, pakuvad vastavaid teenuseid, kas siis füüsilisi või psühhosotsiaalseid teenuseid, selline tugi peab olema kättesaadav niikaua kui vajalik. terrorirünnakud põhjustavad tihtipeale kaost ja informatsiooniprobleeme. teabe tagamine ohvritele ja terroriohvrite kohta on seega ülioluline direktiivi ettepanek toob välja selle, et sellist, sellised teenused ja info on vaja tagada. direktiivi ettepanekul vastavad pädevad asutused peavad tegema tihedat koostööd selleks, et tagada, et kõik terrorismi ohvrid saavad vajalikku info ja saavad ka vajalikku toe ja abi, sõltumata sellest, kus Euroopa Liidus nad elav, Euroopa Liidu riigis nad elavad Neil on vaja konkreetseid meetmeid ja abi, mis abistavad äh, ohvrite ja nende perekondade taastumist ja seega kogu ühiskonna taastumist. see on samuti äh, radikaliseerumise võrgustiku keskuse eesmärk, mis ühendab enam kui kahte tuhat professionaali Euroopa Liidus ning nendele toe pakkumine see teabekeskus, mis esimesest oktoobrist käesoleval aastal tegutseb, on saanud kakskümmend viis miljonit eurot järgmisel viiel aastal selleks, et vajalik äh, personali palgata. Need töötajad on erineva taustaga, sealhulgas kohalike ametiasutuste asutuste esindajad, politseinikud, katseaja ametnikud, tervishoiutöötajad, õpetajad äh, ja muud, eelkõige siis vastavate äh, ohvrite organisatsioonide esindajad. terrorismi ohvrid on ära teeninud meie solidaarsuse ja toe. Neil on samuti äh, keskne roll täita äärmuslase vastases võitlemises. Nende tunnistused annavad olulist infot ennetustööks selles teabekeskuses on konkreetne äh, töörühm, mis tegeleb äh, ohvrite mälestuse tagamisega. see on vajalik selleks, et korraldada üheteistkümnendal märtsil terrorismi ohvrite mälestuspäev tuleval aastal peale kahe tuhande neljanda aasta pommitamist on äh, seda kuupäeva tähistatud kui terrorismi ohvrite mälestuspäeva üheteistkümnendal märtsil ja me jätkame seda selle teabekeskuse toel. see võimaldab meil mälestada ja austada neid, kes on kannatanud ja aidata toimumisprotsenti nende os-, protsessi nende osas, kes jätkuvalt kannatavad. lisaks sellele tagatakse, et ohvrite hääled on kuulda avatult ja laiaulatuslikult, eriti äärmuslastest noorte hulgas. ohvrite kannatused ei tohi olla kunagi asjatud, nende hääled peaksid neid isikuid äh, panema järele mõtlema, enne kui nad tegutsevad. ma olen eriti veendunud, et väga oluline on ohvrite roll teavituskampaaniates ja samuti ka äh, vanglates ja mujal me peame tagama selle, et nende lool on võimas, aga positiivne mõju eh, indiviididele, kes on ohus või on juba radikaliseerunud, aitäh! suur tänu, proua volinik! Eh, nüüd fraktsioonide nimel kõnelejad selles küsimuses, Rahvapartei nimel proua Jimenez Becerril Barrio suur tänu, president. väga keeruline on äh, mõista seda, et kõik võivad olla, sattuda ohvriks, mina olin ohver, kui terroriorganisatsioon ETA tappis minu venna ja tema naise. ohvrite õigused on väga olulised, vahet ei ole, kas nad on IS-i või Baski separatistide ohvrid ei ole ühtegi riiki, mille, ühtegi võimalust, millal ohvrite kannatused on õigustatud. Hispaania riik on öelnud, et me peame tunnustama ohvreid kui sümbolit terrorismivastuses võitluses ja meie seadusandluses ei viidata mitte ainult materiaalsele kahjule, aga ka psühhosotsiaalsele kahjule me peame pakkuma tuge ohvritele ja seega on väga oluline, et meil on olemas vastav Euroopa tasandi direktiiv, et kaitsta terrorismi ohvreid. E, neil on õigus õiglusele, mälule ja väärikusele. mälestamine on väga oluline terroristidest ei tohi saada kangelased, ma kasutaksin seda võimalust öelda, et ma ei mõista, miks Rahvapartei on ainus fraktsioon, kes üha taas ja taas teeb resolutsiooni ettepanekut terrorismi ohvrite kohta, mis aga tagasi lükatakse ja esimeeste konverents mille puhul meie soovime välja tuua, et me tahame astuda esimest sammu, et kaitsta terrorismi ohvreid. kas äh, Eh, nad ei ole ära teeninud seda, et meil oleks direktiiv, millel on parlamendi, nõukogu ja komisjoni toetus. me oleme siin krokodillipisaraid valanud, aga me peame minema selleni, et pakkuda abi nendele, kes on kõige rohkem kannatanud, eh, ohvrid. millal meil selline direktiiv lõpuks ometi tuleb? aitäh, kas te olete varmas vastama, valmis vastama sinise kaardi küsimusele äh, härra Sallilt? kas olete valmis vastama sinise kaardi küsimusele äh, kolleeg Salilt, jah või ei? härra Sali, palun. suur tänu, president. hea kolleeg, ma mõistan teie muret ja tunnen kaasa nende kaotuste eest perekonnas, mida te mainisite minu koduriigis Ungaris olin ma parlamendisaadik ja seda ajal, kus oli väga palju Teise maailmasõja ohvreid äh, natside tegevuse tõttu. kas te võiksite palun öelda oma kaaspartei liikmetele, Fidesi liikmetele oma fraktsioonis seda, Fides tahaks austada inimest, kes vastutas natsismi kuritegude eest Ungaris Teise maailmasõja ajal. palun vastake, proua. me räägime terrorismi ohvritest, mitte sõjaohvritest. loomulikult minu arvates iga ohver peaks saama sarnast tuge, igasugune ohver ilma igasuguste eranditeta, aitäh. suur tänu, järgmine sinise kaart teile, proua. kas härra Bogovitši sinise kaardi küsimusele olete valmis vastama? kas ei? või jaa? jah või ei? E, nüüd siis lähme edasi sotsiaaldemokraatide nimel proua Tšinitši, poolteist minutit, palun. suur tänu, president. hiljutised terrorirünnakud on taas kord esile toonud vajaduse astuda samme edasi, siin ei ole midagi uut. Need, kes rünnakud põhjustasid, selle, seetõttu on meil vaja ennetustööd laiendada, me peame kajastama ka äh, ohvrite vajadusi, Stockholmi programmi käigus oli vaja täiendada meetmeid ja kuriteo ohvrite kaitse vajadust äh, toodi edasi meil on vaja laiendada seda terrorismi ohvritele, mis samuti puudutab ka nende ohvrite pereliikmeid. kahe tuhande üheksanda aasta kuritegude vastane, vastav dokument tunnustab ka terrorismi ohvrite kaitset et nad vajavad erilist tuge. nüüd enam kui kunagi varem on vaja, et terrorismi ohvrid saaksid loota solidaarsusele ja toele nii riiklikul kui ka rahvusvahelisel tasandil. meil on vaja vastavaid meetmeid, nii nagu rõhutas volinik ja sooviksin tänada teda selle avalduse eest. aga minu arvates on vaja minna kaugemale. me peame pakkuma vaba meditsiini psühholoogilist ja sotsiaalset abi, pikaajalist abi nendele, Äh, kellel on kas füüsilised või äh, psühholoogilised äh, probleemid kuritegude tõttu, meil on vaja juurdepääsu ka õiglusele, selleks, et tagada vajalik kompensatsioon, mis on kooskõlas kahjuga, mis on tehtud. samuti peame me ka tunnustama vastavate ohvrite ühenduste rolli selles kohas, osas suur tänu, proua Genitsi ja nüüd ECR fraktsiooni nimel äh, härra Kirchhoff, palun üks minut. lugupeetud president, lugupeetud volinik meie mure selles osas, mis viimastel aastal terrorist on korda saatnud, on, äh, põhjustab meile sügavaid kannatusi ja see tekitab küsimusi meie identiteedi osas. me peame järele mõtlema selle üle, keda me usaldame, mida me teame, mida me usume, me ei tohi kunagi lasta vihaga seotud sõnadega ohtu seada meie põhiväärtusi. Pariisi järgsetel päevadel kajasid tunded üle Pariisi, üle Euroopa ja sellele järgnes tugevam eh, sõnum, mis puudutab lootust äh, ISILi äh, äh, teod ei tohi kunagi ohtu seada meie ühtsust, me peame tegema kõik, mis võimalik selleks, et neid koledusi edaspidi vältida ja taastada inimeste elu, me peame pakkuma tuge meie kodanikele, et nad saaksid elada vabaduses. me suudame võita vaenlast ja sellega suudame me ennast vabastada äh, hirmust, aga mitte sallimatuse hinnaga ja ohtu seades vabadusi, mis on tänase Euroopa paika pannud aitäh. ja nüüd ALDE fraktsiooni nimel proua Pagasaura Tundua Ruiz, kaks minutit, palun. suur tänu, president. tavakurjategijad üritavad, äh, peavad ennast kangelasteks, kui nad äh, suudavad inimesi tappa. terrorirünnakud on teised, kui neid äh, läbi viiakse demokraatlikes ühiskondades, on see tegemist äh, raskete kuritegudega, mis mõjutavad paljusid inimesi Nad hävitavad mitte ainult neid ohvreid ja nende perekondi, aga nad samuti tekitavad selle kaudu propagandat, nad üritavad terroriseerida meid kõiki selleks, et saavutada oma poliitilisi eesmärke ja suruda riigid põlvili. džihaaditerroristid üritavad teha nii palju kahju kui võimalik meie demokraatiale terrorismi kuriteod on kuriteod, mis toimuvad ühiskondlikus ruumis, nad loovad ohvreid ja ohvreid ka selle kaudu, et nad saavutavad kontrolli ühiskonna üle. tegemist on äh, kahe tasandi kuriteoga, mis puudutab kuritegu üksikisikute vastu, kes vajavad tuge endale ja pereliikmetele. lisaks sellele on see ka poliitilise avaliku ruumi tasandine kuritegu demokraatia ka seonduvas ruumis on vaja tagada mälestamine ja me peame võitlema kuritegude unustamise vastu ja ka vastava retoorika vastu. meil ei tohi olla mingisugust karistamatust äh, naiste, meeste, laste tapmise eest. kui terroristid need tapavad, peame me tagama, et ei ole mingisugust karistamatust kas hirmu või mingitel muudel põhjustel minu riigis on paiku, kus inimesed äh, said surma terroristide tõttu, inimesed äh, kartsid äh, rakendada õiguskaitsevahendeid. terrorism loob täieliku ähm, laine tegevusi, me ei taha, et kellelgi oleks õigus tappa, ma olen tundnud sadu terroriohvreid Hispaanias ja minu arvates Euroopa Parlament ei ole senini pakkunud ohvritele kogu vajalik, võimalikku äh, abi ja meil on vaja selleks vastavat direktiivi, aitäh. aitäh ja kuue fraktsiooni nimel proua Anderson, poolteist minutit, palun. suur tänu pärast äh, koletuid terrorirünnakuid, mis maailmas viimastel kuudel, aastatel on aset leidnud, äh, avaldan ma oma sümpaatiat kõikidele ohvritele ja nende perekondadele. Daesh on äh, Frankenstein monstrum ja liikmesriigid peavad selle peatama. Nende peatamine tähendab, et me peame peatama, et Euroopa pangad nende rahalisi vahendeid liigutavad, mis nad saavad naftaväljadelt. liikmesriigid peavad tegutsema inimlikul tasandil ja tegelema ohvrite vajadustega, miljonite põgenike ja ohvritega, kes on sunnitud terrori tõttu põgenema kodunt äärmusluse vastane vägivald on kasvanud paljudes piirkondades ja maailm on muutunud ohtlikumaks. Süüria olukorra eskaleerumine ja sellega seoses on meil vaja ähm, seda olukorda lahendada, mitte lihtsalt Süüriat pommitada. hiljutine konflikt Iirimaal näitas seda, kuidas karistamatult riigivõim inimesi tappis. ja me oleme kuulnud, et äh, Pri-, äh, Ühendkuningriik on karistamatult saanud äh, inimesi mõrvata riigi toetusel toimunud terrorismi, aga ei tunnistata. Liibüa ja Süüria nüüd nõuab, et see parlament lõpetaks topeltstandardite kasutamine ja mõistaks hukku ka igat tüüpi terrorismi liikmesriikide allkiri inimõiguste deklaratsioonis äh, on kahjuks näidanud, äh, vaatamata sellele näeme, et Ühendkuningriik ei ole neid äh, võetud kohustusi täitnud, aitäh. suur tänu, Roheliste fraktsiooni nimel saab sõna Jan-Philipp Albrecht, kaks minutit, palun. tänan, president, lugupeetud kolleegid ma usun, et me olime kõik äh, šokeeritud äh, viimastest äh, terrorirünnakutest Pariisis. me oleme ühtsel meelel selles osas, et see šokk ei mõjutanud mitte ainult meid siin Euroopas, vaid see ühendas kogu lääne demokraatiat võitluses terrorismi vastu ohvrite kaitse ei äh, tähenda mitte ainult äh, toimunud terroriaktide ohvrite eest hoolitsemist, vaid see tähendab ka tulevaste rünnakute vältimist ja tulevate ohvrite ärahoidmist. ohvrite huvides on see, et me lähtuksime nendest faktidest, mis meil olemas on, et selline kaitstus tulevikus äh, tagada. me ei peaks aga ohvrite kulul pidama emotsionaalseid arutelusid ja võtma vastu emotsionaalseid otsuseid. tuleb tegeleda terrorismi põhjustega. kui äh, lähemalt vaadata, siis äh, see on kõik seotud äh, käimasolevate kriisidega Lähis-Idas ja meil tuleb Euroopa Liiduna aidata kaasa nende kriiside lahendamisele. paljud äh, terroristid on radikaliseerunud äh, aga ka Euroopas, näiteks Euroopa vanglates, me peame võitlema sellise tendentsi vastu, selline radikaliseerumine tuleb summutada tuleb panustada sellele, mis äh, tagab meile julgeolekut, meil on vaja koostööd Euroopa Liidu ametkondade vahel, meil on vaja paremat infovahetust ja mitte järjest enamat andmete kogumist kodanike kohta, aitäh! suur tänu, härra Albrecht ja nüüd EFD fraktsiooni nimel äh, Gerard Patten, palun kõigepealt äh, äh, iga valitsuse ülesandeks on oma kodanike kaitse, öeldakse, et terroristid ei saa kunagi võita, aga see ei ole tõsi. terroristid võidavad, kui suur osa avalikust äh,, avalikkusest on nõus nende eesmärkidega, näiteks niimoodi äh, IRA sõna otseses mõttes mõrvas ennast äh, Põhja-Iirimaa valitsusse sisse päris paljud ähm, hääletasid äh, Sinn Feini IRA poliitilise tiiva poolt. nüüd islami fundamentalistid üritavad äh, luua maailma kalifaati, kus valitseks äh, šaria seadus. meile öeldakse, et enamus moslemeid on rahumeelsed ja ma olen sellega nõus, aga enamus ei ole probleemiks siin, vähemus on ja nemad kõik äh, järgivad sedasama religiooni ja selle religiooni õpetlased äh, tõlgendavad äh, islamit selliselt, et see ei ole kooskõlas lääne väärtuste ja seadustega, me oleme silmitsi fundamentalistliku ideoloogiaga oma ühiskonnas. eelmisel kuul äh, ma ütlesin, et äh, selle tendentsi vastu võitlemiseks meil tuleb äh, lõpetada massiline sisseränne islamiriikidest. Euroopa Liidu poliitika võtta vastu miljoneid sisserändajaid äh, islamiriikidest on Vene ruleti mängimine meie kodanike eludega. suur tänu. ja nüüd sinise kaardi küsimus. ei, protseduuriline küsimus, palun. viitan äh, kodukorra reeglile üksteist äh, punkt kaks. see puudutab äh, saadikute vastastikust austamist, olles äh, Sinn Feini liige Põhja-Iirimaalt Äh, minu poolt hääletas üle saja kuuekümne tuhande valija ja on täiesti häbiväärne, et keegi teine siin kojas loob nüüd sellised äh, seosed, nagu ta lõi. Sinn Feini äh, valijad hääletasid meie poolt lähtuvalt meie mandaadist, lähtuvalt sellest, mis me ütlesime selle kohta, kuidas me neid esitame, me esitasime neile valimisplatvormi tuhanded, praktiliselt äh, pool miljonit äh, Iirimaal hääletavad äh, Sinn Feini poolt, nii et lähtuvalt reeglist üksteist punkt kaks peaksid liikmed kohtlema teineteist vastastikku austavalt ja eelkõneleja seda mitte ei teinud. suur tänu ja nüüd äh, fraktsioonilise kuuluvuseta saadikute äh, nimel on Lampros äh, Funtulis, palun. tänan. nagu komisjon ütles, siis me peame kaitsma terrorismi ja sõdade ohvreid, me peame takistama seda, et terroristid muutuksid kangelasteks, me peame säilitama ohvrite mälestuse liikmesriigiti aga on lähenemised erinevad olenevalt sellest, kes on ohver ja kes on äh, terrorist. Kreekas näiteks ei toetata terrorismi ohvreid, kui on tegemist äh, Kreeka natsionalistidega. meie parteid on rünnatud Jorgos äh, Vandulis tapeti, mitmed said haavata ja samas äh, tema kui ohvri perekonda ei ole äh, toetatud äh, lähtuvalt direktiivist kaks tuhat kaksteist murd üheksateist, vastupidi, on äh, olnud mitmesuguseid takistusi tema toetamisele, on olnud kaheksateist rünnakut äh, meile, aga mitte kedagi ei ole kinni võetud me peame toetama kõiki ohvreid, äh, sõltumata sellest, äh, mis ideoloogiat nad järgivad. suur tänu. järgmisena Elizabeth Vosenberg-Vrionidi, palun. tänan. mul on hea meel, et meil on fraktsiooniülene kokkulepe, et see olemasolev direktiiv ei kaitse terrorismide ohvreid, seal räägitakse kuritegude ohvritest, aga terrorism on äh, inimsusevastane kuritegu ja seetõttu on meil vaja erilist lähenemist, äh, sotsiaalset, äh, juriidilist, poliitilist, majanduslikku kõikides nendes valdkondades on vaja pakkuda toetust, sellepärast et terrorism ründab demokraatlikke institutsioone, ta ründab äh, tsivilisatsiooni äh,. näiteks äh, meie riiki halvas äh, pikalt üheksateistkümnenda novembri liikumine, mõnikord on tegemist ka religioossete äh, organisatsioonidega nagu Daesh ja siis tuleb äh, võtta tarvitusele erilähenemine. Euroopa Liidu reaktsioon äh, terrorismile peab olema rohkem demokraatiat. me ei tohi lubada paanikat, sellepärast et äh, siis terroristid tunnevadki end kangelastena, me peame reageerima demokraatlike reeglite abil. tänan, järgmisena Juan Fernando Lopez Aguilar, palun, poolteist minutit. tänan, äh, president, proua volinik kolmeteistkümnenda novembri rünnakud šokeerisid äh, kogu Euroopat, aga ka Charlie Hebdo äh, toimus sel aastal kaks tuhat kuus London, kaks tuhat neli Madrid. ma räägin hispaania keelt, ma esindan Hispaania ühiskonda mis äh, juba aastakümneid kannatab terrori all ja võitleb selle vastu. ma räägin partei nimel, äh, Sotsialistliku partei nimel, mis äh, nende aastakümnete jooksul võideldes terrorismi vastu on põrkunud nii opositsioonis kui ka valitsuses äh, takistustele, võideldes ohvrite õiguste eest. me oleme nõid, nõudnud õiglust ja õigust. meil on vaja nüüd täiendus sellele direktiivile, mis võeti vastu oktoobris kaks tuhat kaksteist. see direktiiv peaks ähm, pöörama just tähelepanu terrorismi ohvritele tervishoiu äh, aspektist, äh, psühholoogilisest aspektist. seal räägitakse, on vaja, et seal räägitakse nende taasintegreerimisest äh, tööturule ja nii edasi. ma olen täiesti veendunud, et meil on vaja erilist direktiivi, mille abil saaks äh, anda panuse nende kahjude leevendamisse, mida terrorism on põhjendanud terroristid tahavad äh, külvata hirmu, nad ei taha mitte ainult ohvreid tappa, vaid nad tahavad äh, halvata, terroriseerida kogu ühiskonda ja seetõttu me peame kaitsma õigusriiki kogu Euroopas. järgmisena Helga Stevens, üks minut, palun president, äh, kolleegid. ma tahaksin äh, kasutada siin võimalust, et äh, rääkida väga haavatavate terrorismi ohvrite nimel, nimelt puuetega inimeste nimel. nii politsei kui ka muud äh, õiguskaitseorganid ja justiitsorganid peavad saama neile vajalikku toetust ja abi. oluline on, et äh, kurtidele tummadel oleksid vastavad äh, tõlgid, et vaimse puudega inimestel oleks esindaja, kes nende eest räägib. tihti on see seni olnud liikmesriikides nõrgalt äh, korraldatud, on äh, väga oluline, et äh, Euroopa Komisjon arvestaks ka nende aspektidega direktiivi välja töötades. härra Nikolson, üks minut, palun. tänan, president, volinik. ma avaldan kaastunnet kõigile nendele, kes on kannatanud terrorismi all, eriti ka minu valimispiirkonnas äh, Põhja-Iirimaal. terroristidel on äh, ekspertteadmised omas valdkonnas ja nad jagavad seda, seetõttu on ääretult oluline, et äh, meie toetaksime ohvreid ja vahetaksime omavahel selles valdkonnas parimaid praktikaid minu valimisringkonnas on paljud äh, inimesed, perekonnad, organisatsioonid silmitsi vaimsete ja füüsiliste haavadega, mida on põhjustanud äh, terrorism. Need äh, mõjud on kõik väga keerulised ja avalduvad pika aja jooksul. ohvritel ja ellujäänutel on õigus abile ja lõpetuseks me peame tegema selgelt äh, vahet äh, süütute ohvrite ja tegude toimepanijate vahel. ja mina tahan toetada ohvreid, äh, mitte ohvrite põhjustajaid. suur tänu ja nüüd jõuame vaba mikrofoni juurde. kõigepealt kolleeg Van Häs, palun. president, thank you for the opportunity suur tänu, president, mulle sõna andmast, ma tervitan seda ettepanekut tahan õnnitleda kolleeg äh, Theresat äh, selle töö eest, juhtides tähelepanu ohvrite õigustele meie ühiskondades, nagu ka eelkõnelejad ütlesid, härra president, meil on kohustus aidata neid inimesi, kes on süütud terrorismi ohvrid kõigis kahekümne kaheksas äh, liikmesriigis. Iirimaal, minu koduriigis, olime me silmitsi IRA kriminaalse kampaaniaga see kestis üle kolmekümne viie aasta, see kriminaliseeris, hirmutas inimesi ja kriminaalselt saadud tulu suunasid nad teistesse valdkondadesse. meil on nüüd võimalus toetada inimesi, kes havi, ravivad neid haavu. eriti just meie riigis on toimunud äh, üleminekuprotsess pärast leppimist ja rahulepingut ja nüüd meil on vaja teha enamat. Euroopa Komisjon äh, peaks vaatama nüüd kuue kuu jooksul, kas kõik liikmesriigid on võtnud äh, praktiliselt tõesti rakendades ka üle äh, selle õigusakti ja juhtima tähelepanu nendele, kus on vaja teha rohkem. suur tänu, on tõesti juba hiline aeg, aga ehk härra Nikolson võtab vastu sinise kaardi küsimuse proua Jimenez Petserillilt, palun. mikrofoniga, ütleb president kolleegile. ja vabandust, äh, president, ma ei tahtnud äh, esitada küsimust, vaid ma tahtsin paluda, et äh, mulle antaks lühidalt aega meenutada ohvreid kes hukkusid Kabulis, kui rünnati Hispaania saatkonda. jah, ma saan teist äh, aru ja kordan, et nüüd me oleme vaba Äh, mikrofoni vooru juures ja siin saab esitada ainult küsimusi või sinise kaardi küsimusi. kolleeg Natsimaris. aitäh. pärast neid veriseid terrorismirünnakuid, mille viis läbi Daesh Pariisis, kus hukkusid sajad inimesed või said viga, me peame võtma otsustavaid samme võitlemaks terrorismi vastu ja toetamaks terrorismi ohvreid. ma tahaksin väljendada toetust äh, ohvrite perekondadele ja kakskümmend üheksa, kaks tuhat kaksteist direktiivi rakendamine oleks esimeseks sammuks terrorismi ohvrite toetamiseks, aga see ei lähe piisavalt kaugele ja seetõttu on vaja uut direktiivi, mis konkreetselt käsitleks terrorismi ohvrite toetamist ja abi, eriti pärast massilisi džihadistlikke rünnakuid. on ülioluline, et me läheksime selliste direktiividega edasi, aga selleks, et paremini tegeleda selle teemaga ja paremini kaitsta terrorismi ohvreid, peame tegelema nii ideoloogilise kui poliitilise mõõtmega terrorismi põhjal, me peame võtma tarvitusele meetmeid Türgi vastu ja ka mitmete Araabia riikide vastu, kes toetavad Süürias Daeshi, me peame Lähis-Idasse tooma vastastikust mõi-, mõistmist ja rahu. aitäh! aitäh! terrorismi oht tervikuna ja konkreetsed äh, tegevused, mida toime pannakse, kõik see tähendab seda, et me peame kas äh, ohvrite terroriivi äh, ette võtma või täiendama sätteid, see on täitsa uus äh, nähtus võrrelduna sellega, mida me oleme seni kogenud, meil on vaja minimaalset ühtset süsteemi kogu Euroopas, me peame tagama, et oleks piisav ligipääs programmidesse, et ei oleks bürokraatiat ohvrite ees, kui nad vajavad tuge ja abi et see toetus jätkuks nii kaua, kui seda on vaja, hoolimata sellest, kui kaua seda vaja on. ohvrid vajavad empaatiat, mõistmist, tõhusust, teenuseid kogu Euroopas. me peame võitlema terrorismi vastu ja kuritegude vastu, kasutades selleks demokraatiat ja meie luureandmeid, aga me peame toetama ka ohvreid kes on kõige rohkem puudutatud. terrorism soovib meie vabadust ja meie väärtusi hävitada ja meie eluviisi, me ei tohi seda neile lu-, lubada. aitäh! kahjuks hiljuti oleme pidanud silmitsi seisma erinevate teemadega selle asemel, et tegeleda positiivsete küsimustega, näiteks selles, sellega, kuidas meie noorte tööhõivet tulevikus parandada, me peame tegelema terrorismiga, rünnakutega, tagajärgedega, sellega, kuidas olukorda pa-, ohvrite jaoks paremaks muuta, lo-, loodame, et kõik meie vastuvõetavad meetmed osutuvad tõhusateks ja me peaksime ka tõhusalt suutma ennetada selliseid rünnakuid, aga tegelikkus on teistsugune terrorismirünnakutes ellu jäänud on templi saanud külge terveks eluks ja ka nende peret ja me peame seda mõistma, seetõttu peame kõike endast, enda võimuses olevat teha selleks, et ennetada taolisi rünnakuid, aga kui need peaksid toimuma, siis me peaksime astuma sammu veelgi edasi ja üritama pakkuda nii palju kui võimalik abi kas-, kaasates organisatsioone, kaasates äh, näiteks äh, juriidilist abi ja nii edasi nii ohvritele kui nende peredele. kolleeg Jakovtšitš. suur tänu, president. kahtlemata on Euroopa puhul tegemist sallivuse näitega, samas aga ka kahtlemata on Euroopa paik, kus on väga palju terrorismi. tuletame meelde Itaalia sündmusi, IRA-d, ning atentaate, mis äh, toimusid äh, Madridis, Londonis ja nüüd ka Pariisis, kõik see on aset leidnud äh, Euroopas. seega on see direktiiv väga vajalik, me peame üles näitama oma solidaarsust terrorismi ohvritega. me peame seda tegema kõikidel tasanditel, Euroopa tasandil, riiklikul tasandil, piirkondlikul, kohalikul tasandil. me peame aitama neid, ohvreid, sest need ohvrid elavad kõik kusagil mõnes linnas või külas. meil on vaja neid äh, kaasata ja me peame kaasama kõik vajalikud teenistused selleks, et neid abistada ja sellepärast ma toetan seda direktiivi. Franz, Franz Bogovič. Franz Bogovič, palun. aitäh, et mulle sõna andsite kahekümnes sajand nägi mitmeid äh, totalitaarseid režiime või siis erinevaid süsteeme, mis äh, ei tunnistanud kõiki nendes riikides äh, elavate inimeste õigusi, aga kahekümne esimene sajand on juba saanud külge erinevate rühmituste märgi, mis on rünnanud äh, tsiviilisikuid, aga see on erinev sellest, mida me varem kogesime. nüüd on tegemist massiterrorismiga, massirünnakutega. Need rünnakud lähevad vastuollu meie demokraatlike ühiskondade põhimõtetega ja toovad kaasa väga rohkelt ohvreid. seetõttu ma toetan ettepanekut sellisel kujul, nagu komisjon seda täna tutvustas, me peame aitama ohvreid ja samuti ennetama ähm, põhjuseid, mis võimaldavad äh, edukalt terroristlikke rünnakuid toime panna. ja nüüd komisjoni nimel proua volinik Penkovska, palun. aitäh, lugupeetud parlamendisaadikud, äh, aitäh selle arutelu eest ma edastan volinik Jurovale selle üldise vaim, vaimu siin, aga mõned märkused, komisjon on äh, valmis võitlema terrorismi ja radikaliseerumise vastu, ma olen väga tänulik parlamendile raporti eest, mis puudutas radikaliseerumise ennetamist ja Euroopa kodanike värbamist terroristlikesse organisatsioonidesse, mis võeti vastu paari nädala eest, ma arvan, et tihe koostöö kõikide osapoolte vahel äh, erinevatel tasanditel, riiklikel, riiklikul, kohalikul ja nii edasi, on ülioluline, me peaksime toetama tõhusamat koostööd koha peal, sealhulgas aidates äh, terrorismi ohvreid ja nende perekond, perekondi. komisjon mõistab, et terrorismi ohvri, ohvrite ja teiste kuriteo ohvrite olukord on erinev, seetõttu oleme välja pakkunud selle direktiivi mida ma juba mainisin, mis hõlmab äh, terrorismiohvrite toetamist ja nende perede toetamist. komisjon loodab ka teie toetusele, parlamendi toetusele, et saaksime kiiresti direktiivi vastu võtta ja samuti saadan, edastan äh, volinik Jurovale edasi äh, selles osas, mis puudutab selle direktiivi rakendamise ajakava, aitäh! suur tänu ja tere õhtust, äh, kolleegid, sellega on see arutelu lõppenud ja päevakorras on meil järgmiseks vastuväide kodukorra artikli sada kuus alusel